nüüd on meil päevakorras komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja sõnavõtt relvastatud droonide kasutamise kohta. annan uuesti sõna härra Kurkulasele asepresident Ashtoni nimel. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadik, ettepanekud kaugjuhitavate mehitamata õhusõidukite rakette või äh, droonide. Äh, küsimus on väga aktuaalne ja seda ka Euro-, Ülemnõukogu järelduste tõttu, mis võeti vastu üheksateistkümnendal detsembril eelmisel aastal, kuid igasugune selleteemaline arutelu peab olema, ähm, toimuma laiema konteksti taustal. droonide tehnoloogiat arendatakse edasi ja selle rakendusala kasvab, nad on vastupidavamad ning mitmekesisemad, kui kui mehitatud õhusõidukid, mis tähendab, et droonide kasutamine üha laiemal tasandil on vältimatu. arutelu võimalike droonide äh, kasutusvõimaluste kohta on nüüd juba mõnda aega toimunud ja seda ka siin Euroopa Parlamendis. droonidel ei ole mitte ainult rünnaku roll, vaid nende laialdaste kasutusvõimaluste tõttu saavad nad panustada erinevatesse militaar- ja tsiviiloperatsioonidesse. militaarvaldkonnas on mõned droonid äh, loodud äh, rünnakute läbiviimiseks, kuid neid kasutatakse palju laiemalt äh, operatsioonide planeerimiseks, äh, läbiviimiseks ja hindamiseks äh, läbi vaatluse parem vaatlus tähendab ohtude varast identifitseerimist ning selle läbi ka sõdurite elude päästmist. vaatlus tähendab ka jälgimist, naftajuhtmed, metsatulekahjud, põllumajanduskasutus ning mm, kõrbestumine, peale selle kasutavad eraettevõtted samuti droone, tehnoloogia arenedes areneb ka droonide kasutus ja me räägime siin tõesti väga kiiresti arenevatest tehnoloogiatest. Euroopa Liit olulise majandustoimijana ning siseturuna, mis hõlmab üle viiesaja miljoni inimese ja mille panus on üle kahekümne protsendi maailma SKT-s, on väga huvitatud sellest uuest tehnoloogiast ja nendest uutest toodetest, kuid Euroopa Liitu palutakse üha rohkem mängida juhtrolli kriisihaldusoperatsioonides, ka nendes, millel on militaarne mõõde. Euroopa piraatluse vastane operatsioon Atalanta on siin väga heaks näiteks ülemkogu järeldused, mis on seotud äh, droonidega, sõnastati ka seetõttu, et on vaja parandada Euroopa Liidu võimekust kaitse- ja julgeolekuoperatsioonides, äh, kaasa arvatud ka Euroopa äh, merejulgeolekustrateegias me peame otsustama, kas me tahame tugineda teistele ja osta neilt tehnoloogiat ja tooteid või teeme selge poliitilise valiku omaenda tehnoloogia kasuks. see rahuldaks Euroopa Liidu vajadusi ka julgeoleku plaanis ja tugevdaks oluliselt Euroopa kaitsetööstust. droone puudutavad küsimused äh, ühendavad kogu Euroopa Liitu ja ületavad riiklikku pädevust, ülemkogu mis leidis aset üheksateistkümnendat detsembrit, oli võimaluseks vaadata, millist võimekust on liikmesriikidel droonide osas vaja Euroopa Kaitseagentuuri juhtimisel aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend viis. Euroopa Ülemkogu andis mandaadi ka harmoniseerimistööks äh, militaar- ja tsiviilkasutajate vahel, ähm, äh, mis puudutab lennujuhtimist äh, ja see peaks, see poliitikavaldkond peaks hõlmama ka droone kui olulisi sõidu, lennu, lennu, lennuvahendeid trollide kasutamine on äh, tõstatanud küsimusi ka inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse vallas, nende kasutamine terrorismivastases võitluses on juba seatud küsimuse alla ÜRO inimõiguste ja äh, põhivabaduste eriraportööri poolt, meie seisukoht on siin kindel, me peame tagama, et igasugune droonide kasutamine on kooskõlas Euroopa ja rahvusvahelise õigusega võtmesõnaks on siin mitte tehnoloogia, vaid selle kasutamine. me arutame seda küsimust äh, siin täna ja samas, kui USA on liidriks äh, droonide äh, tootmises ja kasutamises, on paljud riigid, nagu näiteks Iisrael, Hiina, Venemaa, Iraan ja Ecuador, nüüd välja arendamas omaenda riiklikku võimekust. detsembrikuus aset leidnud ülemkogu on andnud mandaadi tehnoloogia edasiarendamiseks. me alustame nüüd uuringut, kuidas meil õnnestuks Euroopa Liidu prioriteetidele vastused leida, mängima, kuidas mängida rolli ülemaailmsel areenil, rahuldada omaenda turgude vajadused, omaenda nõudmised ja tugevdada tööstusbaasi. meie poliitiline vastus kõikidele droonide kasutamisega seotud aspektidele on arenguteel kui saame parema ülevaate sellest, kuhu see töö ja tehnoloogiline areng liigub. me teame, et ees ootavad suured väljakutsed ja paljusid aspekte tuleb arvesse võtta, nii et ootan huviga ära teie sõnavõtud ja märkused, aitäh! aitäh! nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad, kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel härra Kaaler, kaks minutit. jah, suur tänu, proua president. ma tahaksin teile, teid, härra nõukogu eesistuja, tänada selle avalduse eest, mida te siin just äsja tegite. ja ma olen sisuliselt teiega täiesti nõus. ma olen väga tänulik ka teie selle esialgu, kohe alguses tehtud vihje eest, et mehitamata lennukit droonid, et neid võib kasutada ka tsiviilvaldkonnas, et tegemist on vahenditega, mida saab kasutada nii tsiviil kui ka sõjalises valdkonnas ja meie Rahvaparteis oleksime soovinud resolutsiooni, kus oleks rohkem räägitud just sellest, kui paljudes erinevates valdkondades on võimalik droone kasutada, kuid kahjuks meil ei õnnestunud oma arvamust läbi suruda ja siis selleks, et äh, kompromissile jõuda, otsustasime, et äh, siiski oleks parem toetada ühisresolutsiooni juba oma raportis, mis puudutas Euroopa tehnoloogilist ja sõjalist baasi, ütlesin ma, et on väga tähtis, et meil oleksid ühised julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid, kus me saaksime ka neid droone kasutada. ja see nõudmine laieneb siis ka droonidele. see kaheteistkümnendal veebruaril oli meil julgeoleku allkomisjonis kohtumine, kus räägiti ka just sellest, et droone kasutatakse ka sõjalisel eesmärgil. tõesti oleks ju mõteta loobuda, mõttetu loobuda sellistest vahendist. ka relvastatud droone on meil võimalik kasutada selleks, et aidata meie sõduritel oma ülesandeid täita. mis puudutab Euroopa Liitu ja kahtekümmend kaheksat äh, liikmesriiki, ei näe ma mitte mingit ohtu, et äh, droonide illegaalset kasutamist võiks ette tulla liikmesriikide hulgas. jah, otse loomulikult selle resolutsiooniga teeme me ka selgeks seda, et me oleme täisautomatiseeritud droonide vastu ja otse loomulikult tuleb alati inimestele jätta otsustada, et äh, kas kinni peetakse rahvusvahelisest õigusest või mitte ja seda ei tohi siis otsustada mingid masinad ja selles küsimuses oleme ka ühel nõul, aitäh! aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel proua Koomes, pooleteiseks minutiks, palun. E aitäh, droonide osas on meil siin väga lahknev arvamus droonide abil äh, tapetakse tsiviilisikuid, äh, seda on teinud väga palju Ameerika Ühendriigid ja see rikub igasuguseid rahvusvahelisi õi-, õiguse sätteid me saaksime kasutada ju teistsuguseid relvi ja mis tagaksid äh, selle, et käitaks ikkagi reeglitega kooskõlas ja niimoodi oleks võimalik ka äh, ohvreid vältida, aga kui see on vältimatu, siis selliste relvastatud äh, konfliktide puhul siis peaks ikkagi veel proovima teisi võimalusi. see liikmesriigid arendavad välja sellist tehnikadid äh, ja seega oleks vaja, et meil oleks äh, ka droonide kasutuse kohta olemas äh, konkreetsed seadusandlused, kus oleks paika pandud vastutus ja kooskõlas olemine rahvusvahelise õigusega, humanitaarõigusega, mida tuleb järgida konfliktiolukordades inimelu tuleb äh, säästa ja droonide kasutamine tuleks ära keelata äh, sellistel juhtudel, äh, kui tingimustega ei käida koh-, ko-, ikkagi tingimustega ei olda kooskõlas. selline tehnoloogia peab olema reguleeritud meil on ka relvade leviku tõkestamise leping, seda tuleb järgida. me ootame õigusakte selles teemas. Alde nimel härra Ladford, palun, proua Ladford. aitäh, proua juhataja. mehitatud rel-, mehitamata relvastatud droonide kasutamise kohta on mitmeid arvamusi, näiteks selguse puudus ja kooskõla puudumine rahvusvahelise õigusega, nii nagu, nagu ütles proua Koomes, siis neid, need on keelatud äh, väljaspool konflikti äh, piirkondasid ja see on ka täiesti vastuolus rahvusvahelise inimõiguse sätetega. tsiviilisikuid ei tohiks äh, rünnata. Obama suunised, mis tulid välja aasta tagasi, pani paika, millal võib droone kasutada väljaspool äh, konfliktipiirkonda, aga siin puudub veel selgust see on ju osa ainult probleemist, aruandluskohustus, vastutus ja läbipaistvus droonide programmi kohta ei ole kinnitatud andmeid, aga Ben Emson ütles kuulamisel ja proua Koomes käis seal samuti eelmisel aastal, et on väga halb mõte see, et üks luureagentuur kasutab selliseid ähm, relvasid, samuti eetilised probleemid, äh, see piirmäär, mis on praegu paika pandud äh, ohvrite tekkimisel me võime ju anda siis ka samamoodi Al-Qaedale õiguse tappa, kui, kui mitte ainult lääne valitsused, vaid ka Al-Qaedale saaks ju sellise loa anda. Euroopa Liitude poliitika peaks keelama ära sellised ebaseaduslikud rünnakud kui me seda probleemi ei lahenda, siis võib sellest saada uus skandaal, mille on seotud ebamoraalsus ja ebaseaduslikud. Euroopa Liidu abi või isegi ka vaikamine võib muuta meid kaasosalisteks mõrvades, ärgem laske seal nii kaugele minna. aitäh roheliste nimel proua Lokk-Heller. suur tänu, proua president, suur tänu ka komisjoni ja nõukogu eesistuja avalduste eest. on viimane aeg, et Euroopa Liit tegeleks mehitamata luurelennukite kasutamisega. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembris lõid seitse Euroopa Liidu liikmesriiki liidu, et koos arendada välja äh, droonid ja ka ülemkogu tervitas seda detsembris. kui me räägime droonidest ja nende kasutamisest, siis peame ka rääkima sellest, kuidas neid kasutatakse, kasutavad Ameerika Ühendriigid. Obama ametiajal on droonide kasutamine oluliselt suurenenud, see tekitab eetilisi probleeme. droonid lihtsustavad tapmist ja võimaldavad ka õigustada paremini sõjategevust oma äh, rahvale. sellised riigid nagu äh, Jeemen, Pakistan või Somaalia ei ole äh, ametlikud sõjapiirkonnad ja väljaspool selliseid piirkondi on tapmine lubamatu. USA tegeleb terrorivastase võitlusega üle kogu maailma ja USA väidab, et droonide kasutamine osa sellest. mina pean seda valeks. kuid isegi kui sellest lähtuda, siis on Ameerika Ühendriikide droonirünnakud viinud inimõiguste rikkumiseni meie resolutsioonis on juttu õigusraamistikust droonide kasutamisel. me nõuame, et droone ei kasutaks Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ilma kohtuliku otsuseta toimuvate ja, äh, ja oma territooriumit väljaspool asuvates piirkondades toimuvate tapmisel. relvastatud droonide kasutamine seda tuleks äh, arvestada, see tuleks keelata ka ekspordi puhul ja on vaja jõuda ühtse Euroopa seisukohani, mis oleks ka õiguslikult siduv. me nõuame loomulikult ka et teadustöö ja arengu vallas, mis puudutab täisautomaatseid äh, süsteeme, äh, mis võivad tapmist ilma inimese sekkumist, et see peatatakse, aitäh aitäh, proua Lösing, palun kuue nimel kaheks minutiks. alustuseks tahan rõhutada, et selle parlamendis on enamus sellega nõus, et peaks, ähm, et sihttapmine tuleb keelustada. droonide kasutamine ei või, või droonide kasutamine peaks olema lisatud relvade leviku piiramise rahvusvahelistesse Euroopa lepingutesse. lisaks moraalsele mõõtmele ei ole ka mitte mingit õigustust sihttapmisele rahvusvahelises õiguses. mul on väga kahju, et ähm, see parlament ei ole põhimõtteliselt vastu droonide kasutamisele. droonide kasutamine ei vähenda ei terrorismi ohtu ega ka ega kuid nad äh, suurendavad ähm, äh, inimkaotusi, surevad ka süütud inimesed ja need inimesed on pideva, pidevas hirmus droonide ees, nad on traumeeritud, nad ei julge minna pulmadesse, seal koguneda, nad ei julge saata oma, oma lapsi kooli, see ei ole mitte millegagi õigustatud. terrorismi vastu ei saa võidelda terrorismiga ja õigusriigi eesmärke saab ainult õigusriigi vahenditega saavutada. droonid tapavad tsiviilisikuid ja rikuvad põhiõigusi ning vähendavad äh, oluliselt äh, kõhklusi äh, vägivalla kasutamisel. lisaks sellele on droonide näol tegemist ka äriga, mida rahastatakse Euroopa Liidu vahenditega. seda ei saa Euroopa väärtuste süsteemiga kuidagi õigustada. mina olen vastu droonidele ja ma loodan, et õige varsti nad ka keelustatakse täielikult, aitäh. aitäh, EFT nimel palun härra Terho üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid relvastatud lennukite kasutamine on kasvanud sedamööda, kuidas tehnoloogia on arenenud ja praegu on väga paljudel armeedel võimalusi kasutada neid erinevateks sõjaoperatsioonideks. ja sellel on mitmeid erinevaid külgi, eetilisi, õiguslikke võimalikke probleeme. aga põhimõtteliselt ma leian, et lennukitega seotud väljakutsed ei ole midagi uut ega revolutsioonilist. relvastatud lennukid on relvad nagu igad teisedki ja ma ei saa aru, milles mõttes nende rünnak põhimõtteliselt või moraalselt on erinev lihtsalt mehitatud lennuki rünnakust ebaseaduslikud sõjategevused on ebaseaduslikud, sõltumata sellest, milliseid relvasid kasutatakse. Need põhimõtted ja väärtused, millest lähtuvalt langetatakse otsused relvastatud jõu kasutamisest, jäävad alati analüüsi teemaks ja põhimõtteliselt selline relvastatud lennuk ei tekita mingisugust uut moraalset probleemi meie jaoks. palun härra Stadler, üheks pooleteiseks minutiks. proua president, seda arutelu peame me täna pidama, sest võimalused, mis on luureteenistustel, et kasutada selliseid vahendeid, need võimalused kasvavad üha. nagu Venezuelas ja Damaskuses ja Kiievis kasutati snaipereid, nii on ka siin luureteenistustel võimalik kasutada droone ja tsiviil- Äh, ohvrite arv üha tõuseb. räägitakse, et see on lihtsalt kollateraalne kahju ja lihtsalt lepitakse sellega, see on väga küüniline. ja see näitab, et me tegelikult ei äh, kaitse neid väärtusi, mis, mida me väidetavalt omame. mitte kõike ei peaks kasutama, mida on võimalik kasutada ja see kehtib ka droonide kohta. droone kasutatakse pidevalt selleks, et, et äh, viia ellu surmanuhtlus, mida ükski kohus ei ole millele ükski kohus ei ole otsustanud. salateenistused otsustavad selle üle ja need surmaotsused viiakse läbi nii, et hukkuvad ka tsiviilisikud ja täie teadmisega, et lihtsalt viiakse läbi võimupoliitikat. kui Euroopa Liit äh, Äh, sellega nõustub, siis ei ole meil mingit moraalset õigust ühelegi riigile siin maailmas etteheiteid teha. aitäh, härra Liisek, palun pooleteiseks minutiks. aitäh, proua president, härra minister, lugupeetud saadikud. on selline ütlus Poolas et meie kõige suurem jõgi äh, ei äh, voola kunagi ülesvoolu ja nüüd äh, täna on meil olukord, et droone kasutatakse üldiselt kaheksakümmend riiki maailmas kasutab neid ja suurem osa neist muidugi ei kasuta neid sõjalisel eesmärgil, vaid tsiviileesmärkidel. Neid et mehitamata lennukeid kasutatakse näiteks päästeoperatsioonidel merel, ka piirivalves ja on veel teisigi võimalusi mehitamata lennukite kasutamiseks. nii et tegelikult ainult kolm riiki Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael kasutavad neid lennukeid ka sõjalistel eesmärkidel me oleme nõus, et äh, droone tuleb reguleerida rahvusvahelise õigusega, praegu selliseid äh, reegleid ei ole ja muidugi peab see olukord võimalikult kiiresti muutuma. nüüd, mis puudutab neid argumente, mis, mida on siin toonud erinevad saadikud, et äh, tapetakse tsiviilisikuid, tõepoolest, see on kohutav tõsiasi ja iga kaotus, iga inimelu kaotus on väga traagiline. kuid võib öelda ka, et teiste relvade kasutamine eh, Nende, nende ohvriks langeb samuti igal aastal tuhandeid süülisikuid. aitäh, proua Koppa, pooleteiseks minutiks. aitäh, proua president. härra nõukogu eesistuja, me oleme täna olukorras, kus troonid muutuvad eh, riigi Äh, kaitseks üha olulisemaks, sellepärast ma arvan, et Euroopa Liit leiaks ühise seisukoha. Need lennukid on, neid võib kasutada ka rahu ja stabiilsuse tagamiseks. ja neid on võimalik kasutada erinevates valdkondades, mis ei ole sõjalised, näiteks äh, metsapõlengute ärahoidmiseks äh, põllumajanduses ja nii edasi. kuid viimasel ajal äh, kasutatakse mehitamata luurelennukeid üha rohkem selleks, et tappa inimesi kolmandate riikide territooriumil. Neid operatsioone viib põhiliselt läbi Ameerika Ühendriigid ja neid ei, ei ole reguleeritud rahvusvahelise õigusega mehitamata luurelennukite kasutamist ei saa muidugi täielikult keelustada, kuid tuleb vält-, vältida ähm, ähm, inimelude kaotust ja siin mõtlema ka neile juhtumitele näiteks Jeemenis eelmisel aastal. varustus, mida kasutatakse, seda tuleb hoolikalt analüüsida ja tuleb jälgida, et peetaks kinni inimõiguste kaitsest ja rahvusvahelisest õigusest patroonide kasutamine ei ole puhtalt praktiline küsimus rahvusvahelise õiguse seisukohast, tehnoloogia ei ole siin lahendus, vaid oluline on, et neid luurelangeid kasutatakse mõistlikult. aitäh, proua Koromber, palun üheks minutiks. suur tänu relvastatud mehitamata lennukite turg on kasvanud siiani reguleerimatult ja kiiresti. teadusuuringute vahendeid on kasutatud miljonite ulatuses, komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid plaanivad veelgi rohkem neid vahendeid kasutada. enne kui me kulutame rohkem maksumaksja rahasid, kutsuksime me komisjoni ja nõukogu üles kiiresti koostama õiguslik raamistik mehitamata lennukite kasutamiseks, meil on vaja aruandluskohustust, demokraatlikku järelevalvet liikmesriikides, liikmesriikide mehitamata lennukite programmide kohta ja meil on vaja ka läbipaistvust ja aruandluskohustust Euroopa Liidu institutsioonides, me ei saa mingisugust võidurelvastamist äh, lubada endale mehitamata lennukite küsimustes. me peame mehitamata lennukid ka tooma sisse rahvusvahelisse relvakontrolli režiimi ning peatuma, peatama viimase aja arengu ka täiesti automaatsete äh, lennukrelvade kasutamisega seoses. aitäh, kolleeg Angurakis, üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja juba see asjaolu iseenesest, et me räägime siin relvastatud mehitamata luurelennukitest, selle asemel, et mehi, relvastatud mehitamata lennukeid täielikult keelustada, näitab, et Euroopa Liit on reaktsiooniline organisatsioon. paistab, et äh, tuhanded äh, süütud inimesed on pidanud juba eluga hüvasti jätma tänu nendele relvadele äh, ja seda illegaalsete lendude käigus ja sellest paistab ei piisa. sellised teemad on üks osa kahe tuhande kolmeteistkümnenda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuise tippkohtumise temaatikast ja paistab, et tahetakse edendada relvasüsteemide tootmist äh, Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi, Hispaania ja teiste poolt miljardeid äh, röövitakse inimestelt äh, ning kanditakse relvatööstuse kätesse ja samal ajal Euroopa Liit hävitab Kreeka kaitsetööstus, sellepärast et see ei ole monopoli kätes. ja paistab, et sellise tegevusega lihtsalt äh, külvatakse surma ja, ja hävitust. aitäh, härra Preeda, palun. suur tänu, proua juhataja. relvastatud mehitamata lennukid kuuluvad meie äh, Äh, sõjalisse maastikku, meie kaitsemaastikku ja me ei saa lihtsalt jääda käed rüpes istuma äh, arenguid silmitsedes. tahaksin rääkida teile ühest äh, külaskäigust meie inimõiguste alakomisjoniga kaks aastat tagasi. me rääkisime sellest teemast, rääkisime droonide kasutamisest ja see oli väga huvitav arutelu, minu kolleegide seisukohad olid lahknevad ja meie külaskäigu sihtpunkti kohalikel ametivõimudel olid samuti oma seisukohad. rahvusvahelistel ametivõimudel aga olid hoopis teistsugused seisukohad ja paistab, et selles teemas puudub üldse selline rahvusvaheline konsensus. Euroopa Liidus me teame, et mehitamata lennukite kasutamine väljaspool äh, konfliktitsoone võib minna vastuollu inimõiguste põhimõtetega ning meil on ka äh, uuringud, mis näitavad, et Euroopa Liidu kodanikud on mehitamata relvastatud lennukite vastu äh, väljaspool konfliktitsoone ma arvan, et me peame panema paika selged reeglid selle kohta, kuidas vägivalda kasutada väljaspool konfliktisoone ja paika tuleb panna ka täpselt, millised sihtmärgid on õiguslikud, legitiimsed ja peab paika panna ka läbi, tuleb paika panna ka läbipaistvuse põhimõtted ja poliitilise legitiimsuse alused mehitamata lennukite kasutamise puhul. suur tänu tähelepanu! aitäh, härra Hõuvit, palun üheks minutiks! suur tänu, lugupeetud juhataja, kolm aast-, kolm kuud tagasi Euroopa Parlamendi kojas Meilavi Juhšavša sai Saharoni inimõiguste auhinna. Talibani ohvrid, ohver on ta ja keegi ei süüdista ta terrorismis või terrorismi toetamises või siis äh, ISAF-i äh, komandör äh, Afganistanis. Nemad ütlevad, et mehitamata lennukite rünnakud väljaspool konflikti piirkonda muudavad terrorismi äh, tõenäolisemaks. Äh, mehitamata lennukeid võib kasutada kaitseotstarbel, nad äh, või, neid võib kaitsta, kasutada selleks, et inimelusid kaitsta. mina ei tahaks siin hakata Ameerika vastaseid seisukohti välja ütlema, aga Ameerika Ühendriikide käitumine mehit-, mehitamata lennukite osas on teistsugune kui meie oma, minu koduriik eh, ei tee, kasuta mehitavate lennukeid selleks otstarbeks, aga kaheksateist riiki ka teevad seda, nii et seetõttu on asjakohane, et me rõhutame, et rahvusvahelistest eeskirjadest tuleb kinni pidada ja, ja me peame olema ettevaatlikud, kui kasutame täielikult automatiseeritud relvasid, me peame algatama täieliku äh, arutelu selliste tehnoloogiliste süsteemide kasutamise kohta. aitäh, kolleeg Pasku üheks minutiks. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal otsustati kasutada mehitavate äh, luurelennukeid kahe tuhande kahekümnenda aasta raamistikus interneti internetki kujundati välja kõigepealt sõjalisel eesmärgil ja ka selle toote puhul on sama lugu, seda kasutatakse tsiviileesmärgil samuti. mehitamata lennukeid on kritiseeritud ja nende kasutamist tsiviilsihtmärkide tabamiseks. ja praegu me, paistab, seame küsimärgi alla nende igasuguse kasutamise. see on mõistetav teataval määral, aga teataval määral sellepärast, et meie mereametitel on väga oluline Äh, just nimelt selle tehnoloogia kasutamine selleks, et ära hoida katastroofe ja päästa elusid. me peaksime olema teadlikud ka sellest, kuhu liigub äh, sõjaväe erioperatsioonide äh, valdkond tulevikus, meil on vaja luuretegevust ja mida just nimelt võimaldavad mehitamata lennukid kui me oleme džinni pudelist välja lasknud, ei saa me enam džinni pudelisse tagasi suruda, ega siiski džinni tegevust on võimalik piirata aitäh, Pino Orlak üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja. Euroopa Parlament äh, käsitleb tähtsat teemat, äh, relvastatud mehitamata lennukid ja meie resolutsiooni ettepanek, milles me kokku lepime, on esimene sammukene sellise kohutava relva täieliku keelustamise suunas. droonide kasutamise põhjuseks äh, piisab sellest, et tegemist on uue relvaga. meie saime Nobeli rahuauhinna ja me peame siin võitlema selle eest, et me ei äh, töötaks välja uusi relvi, et me kasutaks tehnoloogia võimalusi selleks, et uusi relvi välja mõelda. nii et mõningad kolleegid siin äh, suhtuvad teatava kahtlusega sellesse keelustamisse ja see üllatab mind, rahvusvaheline õigus suvalist tapmist äh, mõistab ju hukka ja sellel samal äh, põhjusel me peaksimegi sellele uuele relvale vastu olema. ja meie resolutsioon loodetavasti on äh, esimeseks sammuks selle relva täielikule keelustamise suunas, aitäh! aitäh! nüüd vaba mikrofoni voor, kolleeg Paška, palun suur tänu, et te mulle sõna andsite, proua juhataja, lugupeetud nõukogu esindaja. mehitamata lennukid on üks osa kaasaegsest tehnoloogiast ja seda kasutatakse peaaegu kõikides arenguriik, arenenud riikides kogu maailmas, seda tehnoloogiat saab kasutada tsiviilsektoris, seda saab kasutada äh, transpordi jälgimiseks, hädaolukordade tuvastamiseks üleujutuste korral, tulekahjude korral, seda tehnoloogiat saab kasutada ka, ka äh, meteoroloogilistel eesmärkidel. Euroopa Liidul pole ühtset sõjaväge, meil ei ole ühist relvabaasi, nii et äh, ja me ei saa liikmesriikide kaitsekontseptsioone mõjutada aga kui me tahame selle teema puhul äh, aktiivselt olla, siis äh, me peaksime pöörduma rahvusvaheliste konventsioonide poole ning äh, mehitamata relvastatud lennukeid tuleks kasutada ainult relvakonfliktide puhul. aitäh, kolleeg Morvai, palun. suur tänu. loomulikult siin on liiga vähe parlamendiliikmeid kohad, meil on, on üle seitsmesaja muidu kokku, aga nii see paraku läheb. ma tahaksin samas kanda hoolt selle eest, et te saaksite kõik aru, et me räägime siin päris inimestest, päris tragöödiatest, päris eludest ja sellepärast me siin kojas oma raporteid ka kirjutame täna me räägime siin mehitamata lennukite kasutamisest relvadena ja sellega seoses on karanud mulle pähe mõte. võib-olla me peaksime korraldama mõne kuulamise sellest. meil on väga palju tehnoloogilisi uuendusi, me võiksime rääkida näiteks Jeemeni inimestega, küsida nende seisukohti. Ameerika Ühendriigid, meie suur sõber, on ka, ka selles valdkonnas inimõigusi rikkunud me võiksime rääkida nende inimestega, kes võivad äh, meile äh, rääkida, kuidas selliseid äh, mehitatud lennukeid kasu, mehitamata lennukeid kasutatakse mitte terrorismivastaseks võitluseks, vaid tegelikult terrorismi, et terrorismile ainult, terrorismis ainult õli tulle valada. aitäh! nüüd on vaba mikrofoni voor lõppenud ja sõne on minister Kurkulasel proua Ashtoni nimel Uh, lugupeetud äh, juhataja austatud äh, euroopa parlamendi liikmed suur tänu teie kommentaaride eest sel tähtsal teemal juhiksin teie tähelepanu järgmistele asjaoludele kõigepealt see kuidas mehitamata relvastatud lennukite poliitika areneb sõltub kahest parameetrist kahest mõõtmest poliitilisest parameetrist liikmesriikidest euroopa institutsioonidest meie valijatest, aga teise parameetriga mõjutab meie poliitika arengut ka tehnoloogia ja tööstus. institutsioonid loomulikult saavad anda suuniseid turgudele, aga see protsess on interaktiivne. üks asi on selge. mehitamata lennukite turg on suur ja kui jätkatakse äh, nõukogu mandaadiga tegevust, siis liikmesriigid kaaluvad, äh, mida võiks äh, arendada koos Euroopa Kaitseagentuuriga. aga me ei ole jõudnud praegu sellisesse etappi, kus oleks mingisugune otsene otsus langetatud kaugjuhtimisega lennukeid arendama hakata. me peame vaatama, milline on Euroopa roll maailmas ning peame otsustama, mida meil vaja on tahaksin äh, toonitada rahvusvahelisest õigusest kinnipidamise vajadust äh, ning äh, rõhutaksin, et kõikide relvastatud konfliktide puhul tuleks rahvusvahelisest õigusest kinni pidada ning loomulikult need teemad on päevakorral ka läbirääkimistes kõigi meie rahvusvaheliste partneritega. ja mehitamata lennukite puhul ei saa vaadata mööda eetilistest põhimõtetest, eetilised raamistikud inimõigusega seoses on juba olemas, harta on üks näide sellest ja tehnoloogia arenedes loomulikult me vaatame, kuidas uus tehnoloogia on nende õigusinstrumentidega kooskõlas, mis puudutab mehitamata lennukite kasutamise õiguspärasust selle teema tõstatasid paljud Euroopa Parlamendi liikmed, meie seisukohast peaks loomulikult selliste lennukite kasutamine olema kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega, aitäh! aitäh! olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut äh, ja arutelu on praeguseks lõpetanud, hääletamine toimub homme kell kaksteist.